kolleegi, buon pomeriggio, cominciamo. kallid kolleegid, alustame siis komisjoni äh, viimast koosolekut, enne kui me läheme hääletamise juurde, ma küsin ka, kas te olete nõus meie päevakorra projektina sellisel kujul, nagu ta praegu on. kas keegi on vastu? ei ole, seega on päevakord kinnitatud nüüd äh, samuti teen ettepaneku kinnitada koosoleku protokolli, koosolek toimus üheksandal septembril kaks tuhat kolmteist. kas selle vastu on kellelgi midagi? ei ole, väga hea. seega läheme edasi. tuletan teile meelde, et äh, meie koosolek läheb ka otse internetti, seda saab jälgida Euroopa Parlamendi leheküljelt ning nagu juba öeldud, siis täna hakkame lõplikku aruan-, raportit hääletama. härra Jakolino tutvustas meile kaheksateistkümnendal juunil oma projekti ning pärast esitlust äh, tulid meie komisjoni liikmed üle kolmesaja muudatusettepanekuga välja koordinaatorid ning ka kõik teised ähm, liikmed, kes muudatustele alla kirjutasid, tegid äh, väga tõhusat tööd, nad analüüsisid äh, kõiki neid muudatusettepanekuid, ettepanekuid korraldasid koosolekuid, sekretäriat samuti ähm, panustas omalt poolt väga tugevasti ning äh, meil on välja töötatud kakskümmend neli kompromissettepanekut ning ma tean, et härra Jakolino soovis sõna võtta, seega annan kohe temale ka sõna, palun. aitäh, proua esimees. mul on ainult paar täpsustust. hääletusnimekirjas sada kakskümmend seitse ja sada kakskümmend kolm, sada kakskümmend seitse ja sada viiskümmend seitse, need enam ei ole. kompromiss kaks on välja töötatud. rahapesu, seda ei pandud siia sisse. me peame selle panema hoopiski solidaarsuspõhimõtete juurde kirja ja subsidiaarsuspõhimõtete juurde. kompromiss kuus kajastab äh, proportsionaalsuse põhimõtet täiesti, lähimuse põhimõte on siit puudu, seega ma teen ettepaneku panna ka see täpsustus siia juurde, aitäh, proua esimees. aitäh, härra Jakolino. vabandust, ütleb kõneleja. subsidiaarsus ja proportsionaalsus siis. praegu me sellest täpsemalt rääkima ei hakka Teie täpsustasite seda täna me ju teeme väga olulist tööd, mis osutab solidaarsusele. seega huvi on olnud selle raporti vastu väga tihe, kas teil kõigil on hääletuskaardid kaasas, väga hea. seega teen ettepaneku kompromiss ühte hääletada. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. muudatus üheksakümmend kaheksa, hääletame. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. hääletame muudatust üheksakümmend üheksa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? nüüd ma siis parandan ennast ise, üks hetk Allora mi segnala il segretariato che sekretäriaat annab mulle teada, et Rahvaparteist on kolm kolleegi rohkem hääletanud. kes need kolm kolleegi siis on, kes äh, üle on? Allora pongo in votazione il hääletame kompromiss kahte. ma tuletan teile meelde, et meil toimub siin eraldi hääletus kõigepealt hääletame kompromissi tervikuna ning siis vaatame eraldi. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. seega esimene osa on vastu võetud. nüüd lähme erinevate prioriteetide juurde, prioriteet seitse. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. kas kõik on hääletanud? vastu võetud. nüüd prioriteet üheksa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. hääletame prioriteeti kümme. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. hääletame prioriteeti kaksteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. hääletame prioriteeti neliteist, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. viimane prioriteet viisteist. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi. hääletame muudatus sada. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. hääletame muudatust sada kolm, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. hääletame muudatust sada neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud muudatus sada kuus. hääletame. hääletamine on läbi. tagasi lükatud. sada seitse võeti tagasi, seega muudatus sada viis järgmisena. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatus sada kaheksa. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatus sada üksteist. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud hääletame sada kaksteist, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatus sada kolmteist, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud Lähme edasi kompromiss kaks, kahekümne kolme juurde. siin on kolm äh, eraldi hääletust, lähme kõigepealt esimese juurde. esimene kompromissi algusest kuni law enforcement agencies and äh, ning hääletame seda esimest osa. hääletamine on alanud. hääletamine läbi. vastu võetud. hääletame teist osa calls on the Commission and the EES kuni uh, unaccompanied minors. hääletamine alanud. hääletamine on läbi. kas kõik on hääletanud? vastu võetud. viimane osa on selle kompromissi juures. alates calls on the commission and the member states kuni lõpuni välja. hääletamine on läbi. hääletamine on avatud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus sada neliteist, vabandust, ütleb kõneleja, muudatus sada kaheksateist. hääletamine on avatud. hääletamine lõppenud. vastu võetud sada kakskümmend üks. hääletamine on alanud hääletame läbi. vastu võetud. muudatus sada kakskümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. hääletame saja kahekümne kolmandat muudatusettepanekut, hääletamine on alanud lõppenud. vastu võetud. nüüd lähme edasi kompromiss kolme juurde. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kolmsada kuuskümmend üheksa järgmisena hääletamine on alanud. kolm, kuus, üheksa, kolmsada kuuskümmend üheksa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. teen ettepaneku hääletada kompromissi neli. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud Lähme edasi muudatus saja kakskümmend seitse juurde. sekretäriat ütleb mulle, et siin on tegemist kahe sarnase muudatusega, sada kakskümmend kuus ja sada kakskümmend seitse, seega hääletame saja kahekümne seitsmendat, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud hääletame muudatust sada kakskümmend kaheksa, hääletamine on alanud. sada kakskümmend kaheksa, hääletamine lõppenud. vastu võetud. sada kakskümmend üheksa, siin on samuti osade kaupa hääletamine. kompromissi algusest kuni sõnadeni trade unions. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa. ülejäänud osa muudatusest hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend järgmisena hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi kompromiss kuue juurde. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi, muudatus kakssada neli. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. hääletame muudatust sada kolmkümmend kaheksa. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. sada nelikümmend üks on järgmine. hääletamine on alanud hääletamine lõppenud tagasi lükatud. muudatus sada nelikümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatus sada nelikümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatus sada nelikümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. L'emendamento è stato respinto. Tagasi lükatud. Üks hetk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 Lähme edasi hääletamisega. sada nelikümmend viis. ei, ei, ütleb kõneleja. sada nelikümmend kuus hoopis. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. hääletame muudatus sada nelikümmend seitse. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. hääletame muudatust sada nelikümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. hääletame muudatust sada nelikümmend üheksa. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud kas hääletusmasinad töötavad? kas kordame, kordame hääletust? sada nelikümmend üheksa ja sada kaheksakümmend seitse, need on kaks ühesugust muudatust, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. hääletame muudatus sada kaheksakümmend kaheksa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus sada viiskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus sada viiskümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud hääletame muudatust sada viiskümmend kaks. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. hääletame muudatust sada viiskümmend nel-, kolm. sada viiskümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud üks hetk, üks hetk. ma ei pannudki teid tähele, ütleb kõneleja. Possiamo ripetere il voto, comunque respinto stragrande maggioranza. kolmkümmend kolm poolt, neli poolt, kakskümmend üheksa vastu, seega on tagasi lükatud. hääletame sada viiskümmend neli, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. hääletame muudatus sada viiskümmend viis. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatus sada viiskümmend kuus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus sada viiskümmend seitse, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa, siin on osade kaupa hääletamine. algusest kuni sõnani maffia type assets, esimene osade kaupa hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa sõnades such as kuni lõpuni. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus sada viiskümmend üheksa. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. seega lähme edasi, muudatus sada kuuskümmend. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi, muudatus sada kuuskümmend üks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. Lähme edasi, muudatus sada kuuskümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi, sada kuuskümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatus sada kuuskümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss, kompromiss seitse. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. Lähme edasi. muudatus sada kuuskümmend seitse järgmine hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus sada kuuskümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud sada kuuskümmend üheksa on tagasi võetud, seega lähme edasi, muudatus sada seitsekümmend, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud, hääletame muudatus sada seitsekümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud hääletame muudatust sada seitsekümmend kolm. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. üks hetk, üks hetk. kordame hääletust. sada seitsekümmend kolm. hääletamine on alanud. kas ikka töötab? kas masinad töötavad? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmsada kolmkümmend viis. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud sada seitsekümmend neli, sada seitsekümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. Lähme edasi, kompromiss kaheksa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks järgmisena. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi. sada kaheksakümmend kolm. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus sada kaheksakümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. meil on suuline muudatusettepanek, kas kellelgi on midagi selle vastu? ei ole, väga hea. kas me hääletame? hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud sada üheksakümmend, järgmisena hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada üheksakümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. järgmine muudatus on samasugune, sada üheksakümmend kaks, seega lähme edasi, muudatus sada üheksakümmend kolm, siin on samuti osade kaupa nagu hääletus kahes osas. algusest kuni sõnadeni at least nationally, esimene osa läheb hääletamisele ja hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. teine osa sõnadest in addition kuni lõpuni. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. hääletame muudatust sada üheksakümmend neli. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatus sada üheksakümmend viis. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. hääletame muudatus sada üheksakümmend kuus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus sada üheksakümmend seitse. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. hääletame muudatust sada üheksakümmend kaheksa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. hääletame muudatust kakssada. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kakssada üks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada kaks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada kolm hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakssada viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. hääletame muudatus kakssada kuus, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada seitse, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, hääletame muudatus kakssada kaheksa. hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud, kompromiss üheksa hääletamine on alatud, avan, alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, lähme edasi muudatus kakssada kümme juurde. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud hääletame muudatust kakssada kolmteist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakssada neliteist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kakssada viisteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada kuusteist, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakssada seitseteist, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakssada kaheksateist, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. hääletame muudatust kakssada üheksateist, muudatuse äh,, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud, kakssada kakskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakssada kakskümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaks, hääletamine alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada kakskümmend kolm. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kümme. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi. muudatus kakssada kakskümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada kakskümmend seitse, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakssada kakskümmend kaheksa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, lähme edasi. muudatus kompromiss üksteist, ähm, vabandust, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. Lähme edasi, võeti vastu, kompromiss üksteist järgmisena. hääletame, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatus kakssada kolmkümmend neli. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada kolmkümmend viis, osade kaupa hääletamine. esimene osa hääletamisele. Considers that kuni cooperation between them. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa alates sõnadest including in cases kuni sõnadeni is inadequate. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada kolmkümmend kuus kas siin on osade kaupa hääletamine? esimene osa sõnadest recommends that kuni criminal activities hääletamine on alanud esimese osa kohta. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa alates sõnadest including by kuni sõnadeni common action plan hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud ühe häälega. kompromiss kaksteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmsada seitsekümmend neli järgmisena kolmsada seitsekümmend neli. okei okay., see tre sette quattro emendament. kolmsada seitsekümmend neli, siin on osade kaupa hääletamine, see on üsna keerukas. esimene osa expresses concern kuni sõnadeni for criminal organizations. hääletamine on alanud kas tõlge toimib prantsuse keelde, küsib proua esimees. hääletamine on läbi, vastu võetud, teine osa sõnadest have a particularly negative kuni sõnadeni those mentioned above. hääletamine on alanud. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi. kakssada kolmkümmend kaheksa. hääletame ainult esimest poolt, esimest osa, sellepärast et teine osa on taga langenud ära. kas me saame hääletada? hääletamine on alanud, hääletamine lõppenud tagasi lükatud. muudatus kakssada kolmkümmend üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kakssada nelikümmend üks muudatusettepanek muudatus on, noh, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada nelikümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud, muudatus kakssada nelikümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on suletud. tagasi lükatud. järgmised muudatusettepanekud, kolm tükki neist lausa, on ühesugused, kaks, neli, seitse, kaks, neli, kaheksa, kaks, neli, üheksa, me hääletame neid koos, hääletamine on alanud kõigi nende kolme muudatusettepanekuga, palun hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. üheksateist poolt, üheksateist vastu, seega tagasi lükatud. muudatus kakssada viiskümmend. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakssada viiskümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakssada viiskümmend kaks. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud, muudatus kakssada viiskümmend neli, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. ei ole. teeme uuesti. kakssada viiskümmend neli. hääletame, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss neliteist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatus kakssada viiskümmend kaheksa. hääletamine on alanud, kakssada viiskümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üheksa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakssada kuuskümmend võeti tagasi. seega hääletame kakssada kuuskümmend üks. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend üks, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakssada kuuskümmend kaks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kakssada kuuskümmend kolm. see on osade kaupa hääletamine, esimene osa kõik tekst ilma sõnadeta financial and criminal. hääletame seda esimest osa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatused teine osa koos sõnadega financial and criminal hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kakssada kuuskümmend neli. ei, see langes ära, kakssada kuuskümmend viis siis järgmisena. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus võeti tagasi kakssada kuuskümmend seitse, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada kuuskümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kakssada kuuskümmend üheksa, hääletamine on alanud, lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakssada seitsekümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakssada seitsekümmend viis järgmisena. kakssada seitsekümmend viis. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakssada seitsekümmend kuus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud kakssada seitsekümmend seitse. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. Dobbiamo tornare a votare un emendamento. me peame uuesti hääletama muudatusettepanekut kakssada seitsekümmend üks. see jäi meil vahele. kakssada seitsekümmend üks hääletamine on alanud hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. Allora, passiamo adesso alla, alla votazione dell'emendamento 272. 272. 272. 272 hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kolm. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakssada seitsekümmend neli hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. Lähme nüüd tagasi, kuhu me enne jäime, kakssada seitsekümmend kaheksa, kuna eelnevad on hääletatud. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. kakssada seitsekümmend üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada kaheksakümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatus kakssada kaheksakümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks. vabandust, ütleb kõneleja kakssada kaheksakümmend kaks. hääletamine on alanud, kakssada kaheksakümmend kaks. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatus kakssada kaheksakümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seega lähme nüüd edasi kakssada kaheksakümmend kuus juurde, hääletamine on alanud. kakssada kaheksakümmend kuus. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kakssada kaheksakümmend seitse, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kakssada kaheksakümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üheksa, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viisteist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakssada üheksakümmend neli. hääletamine on alanud. kakssada üheksakümmend neli. hääletamine on lõppenud tundub, et sekretäriaadi ekraanil on väike probleem, tehniline siin olnud, seega hääletame uuesti kakssada üheksakümmend nelja. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada üheksakümmend kuus. hääletamine on alanud. kakssada üheksakümmend kuus. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend seitse, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, muudatus kakssada üheksakümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakssada üheksakümmend üheksa, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmsada, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmsada kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kolmsada neli. hääletamine on alanud. kolmsada neli. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmsada viis. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kolmsada kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. hääletame muudatust, kahte ühesugust muudatust koos, kolmsada seitse ja kolmsada kaheksa, hääletamine on alanud. Need on täpselt samasugused muudatusettepanekud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kümme, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmsada üksteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmsada kaksteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmsada kolmteist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmsada neliteist. hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. hääletame kompromiss kuuteist. hääletamine on alanud. kompromiss kuusteist. hääletamine lõppenud. vastu võetud, seega lähme edasi, muudatus kolmsada kakskümmend. muudatus kolmsada kakskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kolmsada kakskümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. Allora io ripeto questo kordame seda hääletust. sekretäriat palus mul hääletada seega kolmsada kakskümmend üks. hääletamine on alanud. kolmsada kakskümmend üks. see lükati tagasi. kolmsada kakskümmend üks on vastu võetud muudatus kolmsada kakskümmend kaks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kolm. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmsada kakskümmend kuus. hääletamine on alanud muudatus kolmsada kakskümmend kuus. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend seitse ja kolmsada kakskümmend kaheksa on täpselt samasugused, seega hääletame neid koos. hääletamine on alanud. kolmsada kakskümmend seitse, kolmsada kakskümmend kaheksa. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmsada kakskümmend üheksa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmsada kolmkümmend. hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud, muudatus kolmsada kolmkümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmsada kolmkümmend kaks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend kolm. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmsada kolmkümmend neli. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. kompromiss seitseteist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmsada nelikümmend. hääletamine on alanud. muudatus kolmsada nelikümmend. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud muudatus kolmsada nelikümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmsada nelikümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud rahvapartei read on rahul, naeratavad. kolmsada nelikümmend kolm hääletame. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmsada nelikümmend neli. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatus kolmsada nelikümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmsada nelikümmend kuus ja kolmsada nelikümmend seitse on samasugused, hääletame neid koos. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatus kolmsada viiskümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada viiskümmend kaks on tagasi võetud, seega hääletame muudatust kolmsada viiskümmend kolm. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmsada viiskümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmsada viiskümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatus kolmsada viiskümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmsada viiskümmend seitse, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmsada kuuskümmend seitse, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud kolmsada kuuskümmend kaheksa, siin on osade kaupa hääletamine, esimene osa, hääletame seda kõigepealt, alates sõnadest calls on the commission kuni sõnadeni will wildlife trafficking, hääletame esimest osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa, alates sõnadest highlighting clear kuni sõnadeni plants and trees into the union hääletame teist osa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd lähme edasi, muudatus kolmsada seitsekümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatus kolmsada kaheksakümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend üheksa, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek, kas kellelgi on midagi selle vastu? ei ole, seega hääletame vastavalt tekstile, mis siin teie ees on. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud me peame kordama hääletust. rahvapartei hulgast on üks isik rohkem hääletanud. liiga palju rahvaparteilasi on siin saalis. kordame hääletamist, hääletamine on alanud. suuline muudatusettepanek. hääletamine on lõppenud. vastu võetud Lähme edasi. kas me saame edasi minna? kolmsada üheksakümmend, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kolmsada üheksakümmend üks võeti tagasi, kolmsada üheksakümmend kaks hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud nüüd äh, vaatame volitusi. muudatus üks, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatus kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, kolmas võeti tagasi, muudatusettepanek neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatus viis, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatus kuus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatus seitse, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatus kaheksa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. siin on veel üks suuline muudatusettepanek, kas kellelgi on midagi selle vastu? ei ole, hääletame siis vastavalt tekstile, mis teie ees on, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud suuline muudatusettepanek number kolm, kas kellelgi on midagi selle vastu, ei ole, siis hääletame, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. neljas suuline muudatusettepanek, kas kellelgi on midagi selle vastu, hääletame, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud suuline muudatusettepanek number viis, kas keegi on vastu, ei ole, hääletame, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatus kümme, hääletamine on alanud praegu ei ole quarta volta che ripetiamo un vo-. me korraldame nüüd juba neljandat korda hääl, hääletamist, ma olen isegi väga aeglane. nii et palun olge tähelepanelikud. kus me nüüd siis olime? muudatus kümme. üheksandat me juba tegelikult hääletasime, aga kordame seda, üheksas hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud. tagasi lükatud, parandab kõneleja. muudatus kümme. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, muudatus üksteist. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud, muudatus kaksteist ja kolmteist on ühesugused. seega hääletamine neid koos, hääletamine on alanud, kaksteist ja kolmteist koos. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist, hääletamine on alanud ei, ei, ütleb kõneleja, me jätsime vahele neljateistkümnenda muudatusettepaneku. hääletamine on alanud, muudatus neliteist. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud, seega muudatus üheksateist on järgmine hääletamine on alanud, muudatus üheksateist. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakskümmend. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üheksateist. hääletamine on alanud kompromiss üheksateist. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, seega lähme edasi, muudatusettepanek kakskümmend neli, hääletamine on alanud, muudatus kakskümmend neli. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend viis. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. muudatus kakskümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakskümmend seitse, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakskümmend kaheksa, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatus kakskümmend üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, muudatus kolmkümmend. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmkümmend üks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks, hääletamine on alanud, kompromiss kakskümmend kaks. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmkümmend kolm. hääletamine on alanud, kolmkümmend kolm, number kolmkümmend kolm, hääletamine lõppenud tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend neli. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatus kolmkümmend seitse, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kaks muudatusettepanekut koos, ei, vabandust, ütleb kõneleja, kõigepealt muudatus kolmkümmend kaheksa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud nüüd hääletame kahte muudatusettepanekut koos, kolmkümmend üheksa ja nelikümmend. hääletamine on alanud, kaks muudatusettepanekut koos. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, seega läheme edasi. muudatus nelikümmend üks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus nelikümmend neli, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus nelikümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus nelikümmend seitse, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus nelikümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus nelikümmend üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatus viiskümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus viiskümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatus viiskümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatus viiskümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatus viiskümmend viis, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus viiskümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. muudatus viiskümmend seitse, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. seega lähme edasi. muudatus viiskümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatus viiskümmend üheksa, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kuuskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend üks võeti tagasi, muudatus kuuskümmend kaks, järgmisena hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatus kuuskümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatus kuuskümmend seitse, seitse, kuuskümmend seitse. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kuuskümmend üheksa, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus seitsekümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatus seitsekümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatus seitsekümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud nüüd hääletame kahte muudatusettepanekut koos, seitsekümmend kaheksa ja seitsekümmend üheksa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd on üks keeleline muudatusettepanek. kaheksakümmend, muudatus kaheksakümmend, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kaheksakümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse. ei, kaheksakümmend kuus parandab ennast kõneleja. hääletamine on alanud. kaheksakümmend kuus. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kaheksakümmend seitse, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kaheksakümmend üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatus üheksakümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus üheksakümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatus üheksakümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. suuline muudatusettepanek, kas keegi on selle vastu? ei ole, seega saame hääletada. tekst on teie ees, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend neli. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. hääletamine lõppenud. vastu võetud muudatus üheksakümmend viis, siin on osade kaupa hääletus, esimene osa sõnadest various judicial independence kuni sõnadeni interests. esimene osa kõigepealt. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud, teine osa sõnadest various life kuni sõnadeni discretion. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. Allora adesso hääletame nüüd kogu teksti, see on lõplik hääletus, muudetud kujul, hääletamine on alanud. kas te olete kõik hääletanud? tundub, et olete. hääletamine on lõppenud see on vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, mitte keegi ei olnud vastu ning kaheksa olid erapooletud. üks hetk. Lähme edasi, küll aga kõigepealt annan härra Jakoninole sõna, härra raportöörile üks hetk. Tavaš, kes on aseesimees, tahab äh, sõna võtta. härra Jakolino, üks hetk, palun oodake. Obrigado, não faço a declaração enquanto vice-presidente, mas em nome do grupo dos verdes e na qualidade de relator na sombra. suur tänu aseesimehena ja variraportöörina tahan õnnitleda kõiki ja härra Jakolinot, aga meie fraktsioon ei saa heaks kiita seda poolthääletust eriti ühe muudatusettepaneku tõttu, mille tegi härra Keko reisijate nimeregister, kui see kiidetakse heaks, siis see läheks vastuollu nende soovitustega, mis juba on tehtud ja mid-, selle poolt on hääletanud libe komisjon viiskümmend kaks kolme kohaselt parlamendi kodukorra eeskirjades rohelised tegid vähemusarvamuse, mis peaks olema lisatud äh, vähemalt seletuskirjale nii et see muudatusettepanek äh, teeb meile muret ja seepärast jääme tegelikult erapooletuks. aitäh, härra aseesimees, enne kui ma annan sõna raportöörile ja ka teistele koordinaatoritele, aseesimeestele tahaksin kõigepealt ütelda, et kuna me täna võtsime lõpliku aruande vastu, tuletan teile meelde, et meie erikomisjon lõpetab oma töö see kuu ning resolutsiooni vastuvõtmine toimub täiskogu oktoobri teisel sessioonil oktoobris ning mul on väga hea meel öelda, et äh, parlamendi äh, juhatus võttis äh, vastu otsuse koostada kompendium ning äh, kõikide nende dokumentide juurde pannakse ka täiendavad dokumendid, need äh, tõlgitakse, need avaldatakse inglise keeles, kuid te saate ka kõikides teistes keeltes neid lugeda. kõikidele liikmetele saadetakse see kompendium laiali ja kõikidele huvitatud osapooltele. tuletan teile meelde, et meie komisjoni võtmeküsimused viimase pooleteise aasta kohta on on äh, siis koostatud aruanne sekretäriaadi poolt. nüüd aga annan sõna raportöörile ning pärast seda ka aseesimeestele, koordinaatoritele ning variraportööridele, kui nad seda soovivad. kõigepealt härra Jakolin ning palju õnne teile! president! aitäh, proua esimees! ma tahaksin tänada kõiki neid, kes tegid võimalikuks sellise suurepärase tulemuseni jõudmise ning äh, antud küsimuses maffia ja äh, korruptsioon, me ei peaks olema siin meie kojas eriarvamusel, me oleme võtnud äh, selle resolutsiooni nüüd vastu ning me koostame sellise raam tegevuskava võitlemaks äh, organiseeritud kuritegevuse vastu, maffia vastu, rahapesu vastu ning ma olen äärmiselt rahul tööga, mis äh, sai tehtud koos koordinaatoriga, äh, koos variraportööridega ning kõikide meie komisjoni liikmetega. Te tegite väga head tööd ning kui äh, maffiaga seotud küsimused on rahvusvahelised küsimused, tegemist on majanduslike aspektidega ning äh, meie soovitused tegevusteks, mis me koostasime, äh, lähevad õiges suunas, me tahtsime panna paika prioriteedid, mis oleksid konkreetsed, mille kaudu oleks võimalik jälgida pidevalt, seirata äh, Ähm, edasist tegevust, libekomisjon saab oma järgmise ametisaja jooksul tööd edasi teha, et äh, komisjon ning ka liikmesriigid peavad nende tegevustega edasi minna. maffiaga seotud küsimused ning äh, äh, kuritegevusega võitlemine peab liikuma äh, edasi, kõik liikmesriigid peavad äh, oma panuse andma, võitlemaks äh, maksuparadiiside vastu. ma tahaksin tänada kõiki teisi, kõiki variraportööre, äh, samuti ka teiste fraktsioonide liikmeid, kes näitasid üles suurt vastutust ja solidaarsust kogu personal töötas konkreetselt me saime kõikidelt äh, väga head äh, panus, äh, kõikidelt ähm, väga head tööd ning viissada miljonit Euroopa Liidu kodanikku saavad nüüdsest palju paremad võimalused võitlemaks korruptsiooni vastu. aitäh, härra Mati kõigepealt. aitäh, proua esinaine ja kõigepealt õnnitlused Salvatore Jacolinole, kes on teinud suurepärast tööd ning kui me vaatame hääletuse tulemusi, siis me näeme, et mitte keegi tegelikult ei ole sellele vastu, ainult oli üks põhjendatud, põhjendatud erapooletuks jäämine, nii et tegelikult see raport oli tõesti suurepärane edu ja ma tahan öelda suure-suure tänu härra raportöörile selle olulise töö eest, see on väga oluline töö, kuna tegu on lõpliku raportiga, siis tõesti töö muudatusettepanekutega oli väga, väga suur töö, neid oli tohutult palju. soovin tänada ka kõiki neid teisi kolleege, tänu kellele see raport ilmavalgust nägi, nägi ma pööran, pöördun tänusõnadega ka assistentide ja sekretäriaadi poole, ka nemad on teinud ära väga suure töö ja samuti kõikide Krimm komisjoni liikmete poole, sest et tegu oli väga huvitava kogemusega, mis me seda tööd tehes saime ning ma loodan, et selle raporti hääletamine täiskogul saab millegi uue alguseks, et me hääletame seda oktoobri teisel täiskogul ning ma arvan, et tõesti see raport tegelikult juhib ka institutsioonide tähelepanu, eelkõige Euroopa Komisjoni, kuid ka nõukogu tähelepanu sellele, mida maffia teeb, missugune on meie ko-, korruptsioon erinevates liikmesriik, liik, liikmesriikides on see tase erinev, aga igal pool seda on, nii et ma arvan, et see on raport, mis juhib kõikide institutsioonide tähelepanu eh, selle, nendele väga ohtlikele fenomenidele. ning nüüd ma loodan ka, et järgmise ametiaja jooksul, kui me tagasi tuleme, siis me jätkame sellega tööd, kui aga ei tule, siis meile, meie järele tulevad kolleegid jätkavad seda tööd võitluses maffia ja korruptsiooni vastu. suur aitäh, proua Matjõe. suur aitäh, proua esinaine, mina tahaksin tänada ka raportööri Salvatoret kogu tehtud töö eest. ta oli väga kompromissialdis ja lisaks tahan tänada koordinaatoreid, variraporteid minu arust oli meie töörühm tõesti suurepärane, meie olime küll silmitsi mitmete probleemidega, aga kõigest hoolimata, hoolimata sellest, et me olime erinevatel seisukohtadel, suutsime me siiski koostööd teha ja täpselt nii, nagu Veronique nimetas, ma loodan, et see on uue tööviisi algus siin Euroopa Parlamendis. loodame, et järgmine parlament jätkab ka tööd samasugusel moel ja sama oluline on ka suhtlemine üldsusega. tahan tänada ka meie raportööri proua Barcelinot, tema panustas väga-väga palju selle raporti valmimisse koos kolleegide abiga muidugi ning mul on väga hea meel, et selle ametiaja jooksul jõudsime me oma erikomisjonis äh, selle läbimurdeni, et me koostasime selle raporti, et see raport jõuab kuhu vaja ning panustab võimalikult palju Euroopa Liidu fondidega toimuvate pettuste vastasesse võitlusse nüüd me loomulikult peame pöörduma kõikide Euroopa valitsuste poole ettepanekuga, et nad võtaksid konkreetsed meetmed. meie raport ei ole kohustav, siin on ainult soovitused, kuidas valitsused peaksid toimima ja me loodame, et nad võtavad neid kuulda, suur tänu. aitäh, aseesimees Tavalist soovis sõna. aitäh, ma tahtsin kõigepealt õnnitleda Salvatore Jakolinot tehtud töö eest te, oli äärmiselt huvitav teiega koos tööd teha. eriti just äh, rahapesu puudutavates küsimustes. meie, rohelised, oleme sellele ju spetsialiseerunud. mul on kahju, et me jäime erapooletuks, kuid ma öö, äh, loodan, et äh, plenaaril me jõuame konsensuseni nii et meil on võimalik siis plenaaril poolt hääletada sellise olulise raporti poolt aitäh, aseesimees Tavares. härra Telkalekakis, palun. Well, uh, uh, thank you, president. aitäh, proua esinaine, tahan tänada kõigepealt Salvatoret ja samuti teisi kõiki kolleege, kes on väga kõvasti töötanud selle raportiga. ma tahaksin ainult ühte asja rõhutada praegu just meie ametiaja lõpu lähenedes. nimelt selleks, et Euroopa korralikult toimiks et, ja et ka meie raha ja majandusliit korralikult toimiks, on meil tarvis luua ka korruptsioonivastane liit, sellepärast et me ei tule toime oma asjadega, me ei saa panna tööle hästi tegutsevaid institutsioone, hästi tegutsevat siseturgu erinevates liikmesriikides, kui meil puudub väga tugev korruptsioonivastane võitlus, korruptsioonivastane liit, mis hõlmab kogu Euroopa Liitu, sellepärast et kõikjal Euroopa Liidus on niisuguseid korruptsiooninurki väga paljudes paikades inimesed ei aktsepteeri korruptsioonivastaseid seaduseid praegusi ja kui me selle vastu midagi ette ei võta, siis ei ole meie liit kunagi täielik. härra Borghezio, palun aitäh, proua esimees, ka mina ühinen eelkõnelejatega. olen täiesti nõus kõigi eelkõnelejatega, kui nad rääkisid, kui head tööd on teinud härra Jakolino ma tahaksin kõigepealt rõhutada kahte punkti, mida kindlasti komisjon peaks tähele panema. esiteks see häirekell. härra Koosta tahtis, et see häirekell oleks kuulda nimelt rahaline ähm, rahad, äh, mis liiguvad siis rahvusvahelise narkokaubandusega, lähevad läbi pankade ning minu arvates äh, peaksime me seda endal meeles äh, hoidma, see on äärmiselt oluline. teiseks, meie komisjon on teinud väga head tööd, aga peab seda ka jätkama maksuparadiisidega seotud küsimused liikmesriikides, Euroopa Liidus, ma ei hakka neid praegu välja tooma, kõik te teate, millised nad on. nii et samas, kui meie tahame oma tööga poliitiliselt ja tehniliselt kaasa aidata sellise raske küsimuse lahendamiseks, ei tee Euroopa Komisjon mitte midagi. aitäh, härra Borges. suur tänu Ameerika senatis öeldakse, et kõik, mida on tarvis öelda, on juba öeldud, aga mitte kõik ei olnud, ole veel seda öelnud, nii et ma ei taha küll seda üle korrata, mida teised ütlesid, aga lihtsalt mainin, et äh, on olnud meeldiv kolleegidega koostööd teha, paljusid siin järel ei ole, aga tuumik on nii-öelda järel tõesti. Äh, ja teile, proua esimees, tahan öelda, et te viimase hääletuse viisite fantastiliselt läbi. ühtegi katkestust ei olnud ja pooleteise tunniga lõpetasime, nii et tõesti hästi tehtud, suur saavutus. E, ei kulunud üldse nii kaua, nagu me kartsime. see on nii-öelda alguse lõpp kui nii võib öelda, edasi peavad protsessid kulgema sõjavalt täiskogul, me peame informeerima avalikkust ja peame tagama, et liikmesriigid tõesti võtaksid neid samme, mis me oleme välja pakkunud, nii et see on tõesti praegu ainult alguse, algusfaasi lõpp. suured tänud, Bill, heade sõnade eest. aseesimees äh, Tiang, palun. Uh, aitäh ja proua esinaine, tahan samuti õnnitleda teid lõpptulemuse pärast, aga õnnitleda ka Salvatore Jakolinot. Te olete ära teinud suure töö, et arvestada ka meie muredega lõppraportis. lisaksin veel, et põhjus, miks ma lõppkokkuvõttes erapooletuks pidin jääma, ei olnud seotud niivõrd teie raportiga, kuivõrd sellise üle, üleüldise Eh, küsimusega, et minu fraktsioon ei ole veendunud veel eh, argumentides, mille komisjon on välja toonud Euroopa prokuröri eh, loomiseks. ja mm, võib-olla täiskogu jaoks valmistan ka mõne avalduse ette sel teemal. aga ma olen kindel, et see raport aitab kaasa edasisele tööle selles valdkonnas, võitluses organiseeritud kuritegevuse, rahapesu ja korruptsiooni vastu, see saab kindlasti olema oluline ka meie järgmisele parlamendi koosseisule, suur tänu! Mm, aitäh! enne kui ma koosoleku kokku võtan, tahaksin ma kõigepealt tänada sekretäriaati, kogu personali, ütlen seda tõesti kogu südamest. esimehena oli see minule esimene kogemus, aga ma ei oleks saanud soovida paremat sekretäriaati. Filippo soovis samuti sõna Merci, madame la présidente. Je, je, je ne veux pas être euh, trop long. Je voudrais simplement. aitäh. Euh, j'ai eu l'honneur et le plaisir de diriger une. ma ei hakka väga pikaks, pikalt rääkima. ma tahan lihtsalt tänada nii teid, tänada sekretäriaati, tänada kõiki, kes osalesid selle väga huvitava raporti koostamisel. nii et ma tahaksin nimetada veel ükskord need meie üheksat kaastöölist, neli prouat. Euh, ja siis olid härrad. Euh, Andrea euh, Skrimali, Jens Schröder, Jari Erholm et Einars Pungstins. Donc je crois au nom de tous, ça a été un, un grand plaisir de travailler pour vous et une belle expérience. suurepärane oli teiega koos töötada, see oli tõesti fantastiline kogemus. aitäh, Philipp! see on nüüd meie viimane koosolek, meie erikomisjoni koosolek, ma tuletan teile meelde, kui paljud inimesed olid alguses skeptilised, kui meie erikomisjon äh, loodi. meie esimesed koosolekud äh, olid sellised, et väga paljud teie kolleegid vaatasid um, natukene distantsi pealt äh, võib-olla meie tööd. Nad ei olnud eriti veendunud selles, et organiseeritud kuritegevuse ja maffiaga seotud küsimused võiksid olla sellised, Ehm, mis, ehkki nad on äh, territoriaalsed küsimused ja sotsiaalsed, võiksid nii olulised olla, kuid samas ma pean rahuloluga märkima, et nende äh, kaheksateistkümne kuu jooksul, mis minule ei tundunud üldse pika perioodina, need lausa lendasid mööda ma nägin, et needsamad kolleegid, kes alguses olid veidi skept-, skeptilised, hakkasid libe komisjonis äh, nõudma, et, et meie või üt-, välja tooma, et meie tehtud töö on oluline ja hakkasid viitama meie äh, asjatundjate tehtud tööle. seega oli, see oli meie suureks võiduks meie komisjoni liikmed pidid väga kindlalt äh, väitma seda, et meie komisjonid on oluline meil on küll erikomisjon, kuid ma tuletan teile meelde, et väga mitmes valdkonnas oleme meie oma komisjonis väga palju ära teinud ja me tegime oma tööd väga hästi. me läksime sügavuti kõikides nendes äh, küsimustes, mida ei olnud võimalik käsitleda teistes komisjonides, nagu näiteks libekomisjonis ajapuudusel, seega me äh, üritasime mõista, milline oleks kõige parem lähenemine ning kuidas me saaksime rohkem oma panust anda Euroopa Komisjoni nõukogu tööle, parlamendi tööle, me tahtsime anda vastuseid. esimesest juulist alates oleme me nüüd kakskümmend kaheksa liikmesriiki tegime oma viimase missiooni aprilli lõpus, mai alguses Washingtoni ning me nägime kuidas õigusasutuse esindajad Ameerikas vaatasid meie tööd äärmise äh, imetlusega ja nad olid äh, nõus sellega, et meie tehtud töö on äärmiselt äh, oluline. meie töö tulemusi oodati ka Ameerikas väga suure huviga, see siis meie tänase raporti hääletamist ning ma pean ütlema, et äh, kõik isikud, kes on töötanud antud tekstiga, on seda teinud äh, sellisel moel, et äh, nad on oma arvamusi vahetanud see ei ole tekst, mis jääb kusagile lauasahtlisse. kes meist järgmisel ametiajal siin on, saab endale ülesandeks viia edasi kõik see, mis täna siin saalis on öeldud. Teil on ülesanne viia meie sõnum nendeni, kes ei ole veel mõistnud, et organiseeritud kuritegevus ja äh, rahapesu ning korruptsioon on äh, suured pahet ja prioriteedid, millega tuleb võidelda Euroopa Liidus, sest see ohustab meie kodanike vabadust ja demokraatiat äh, üldisemalt. seega ma tänan härra Jakolinat, kõiki variraportööre, kõiki koordinaatoreid, fraktsioonide esindajaid, tegemist tegemist oli meeskonnatööga. ma ei saa ütelda, et äh, fraktsioonide huvid oleksid kunagi esikohale tõusnud ning mitte keegi ei ole meie komisjonis üritanud oma liikmesriigi huvisid esile tõsta. ning äh, see näitab, ähm, kui edukad me oleme oma töös olnud ning ma loodan, et liikmesriigid äh, õpivad meie tehtud tööst ja et nad õpivad just seda, kuidas on võimalik jõuda kompromissini, kuidas on võimalik vahendada erihuvisid ning kuidas esindada Euroopa kodanike kollektiivset huvi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal äh, hääletati esimest äh, organiseeritud kuritegevuse alast raportit, täna oli siis teine raport, mida hääletati ning me saame öelda, et enamus äh, Äh, oli selle poolt ning teine väga oluline hetk tuleb äh, siis, kui me oktoobri teisel plenaaril täiskogul hakkame hääletama. mul oli väga hea meel teiega koos töötada, mul oli, ma õppisin pidevalt teie käest väga paljut, mitte ainult organiseeritud kuritegevuse kohta, sest me saime kuulata väga palju erinevaid eksperte ma tänan Europoli, kes tuli siia, kes informeeris meid ähm, olukorrast, äh, Eurojust, kes äh, rääkis, mida vaja oleks, äh, kes on pidevalt esirinnas võitlemaks organiseeritud kuritegevusega. lisaks sellele õppisin ma ära, kuivõrd oluline on arvamuste vahetus ning vahendamine selleks, et lõppkompromissini jõuda. kõik see sai võimalikuks tänu kõigile teile. ma tänan teie kõigi töö eest mul on hea meel, et sain teiega koostööd teha, seega meie lõpptulemus läheb nüüd edasi meie kolleegide kätesse, kes oktoobri teisel sessioonil hakkavad hääletama seda raportit. meie, nemad siis ütlevad, et äh, lõplikult, kas me töötasime hästi või ei, mina olen täiesti kindel, et me tegime head tööd ja ma õnnitlen kõiki, eriti raportööri ning äh, näeme siis plenaari hääletamisel uuesti. Adesso se non ci sono kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis me läheme väiksele kok kokteilile. võtame siis väikese äh, tervitus. tõstame klaasi siis siin kohe saali taga